Äh, taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlev aruanne ja härra Piiperi äh, raport energiatõhususe direktiivi rap-, rakendamise kohta. Äh, ja sisse juhatab selle aru, arutelu proua Lopes Bermejo, kes on raportöör ja teil on sõna neljaks minutiks, palun. suur tänu teile, härra president, lugupeetud volinik, kallid variraportöörid ja saadikud kaks kuud on möödas sellest, kui esitasime esimese raporti projekti ehm, e, taastuvenergiate kasutusele võtmise arengu kohta Euroopa Liidus. sooviksin tänada teisi fraktsioone ning samuti ka sekretäriaadi e, kiire tegutsemise ja valmisoleku e, eest kõvasti tööd teha, et täna saaks hääletada. tore on, et väga paljudes suutsime kokkuleppele jõuda, kuigi ehm, komisjonis ei jõutud ehm, lõpptulem-, soovitud lõpptulemuseni. ning küsimus on nüüd selles, kuidas eh, kohelda riike, kes ei suuda kahe tuhande kahekümnenda aasta taastuvenergia eh, eesmärke täita oluline on ka ette valmistada, vajalikku ette valmistada uus äh, direktiiv taastuvenergiate kohta kahe tuhande kolmekümnenda aastani, mis säilitaks siduvad eesmärgid ning aitaks võidelda kliimamuutuste vastu, nagu seda nõuab kokku kahekümne ühe kokkulepe. samuti äh, on keskendatud äh, energiatõhu-, samase küsimusele energiatõhususe direktiivi ja raportis, mille koostas härra Piiper. see pole juhuslik, sest äh, väga äh, oluline on keskenduda äh, mõlemale, mõlemale küsimusele kõikides liikmesriikides vajalik on panustada energia üleminekule suveräänsemale mudelile, mis on keskkonnasõbralikum ja mitte eelistada fossiilkütuseettevõtteid, mis praegu domineerivad. ma ei ei pea meenutama härra Arias Kanjedele, milline poliitika aitab kaasa taastuvenergia arengule. Eh, sest sellega tegeles ka minu eh, parteis eh, pärit valitsus. me peame toetama taastuvenergiat, sest nad on stabiilsed tulevikus ja nad on tasakaaluks ka praegusele energiaturule ja selliste toetussüsteemide tagasiulatav ärakaotamine on suur löök eh, ka tulevastele energia arengupõlvkondadele. Eh, taastuvenergiate kasutuselevõttu ei tohi küsimuse alla seada. eriti eh, puudutab see alternatiive, mille on välja pakkunud Euroopa Liit ehk siis tuumaenergia ja gaasienergia. erinevalt neist energialiikidest on aga taastuvenergia kulutõhus. meil on vaja kontrollida tele- demokraatlikult energiakasutust äh, ja mitte jätta äh, võim-, tegutsemisvõimaluse äh, suurettevõtetele. peame võimaldama ka avaliku osaluse võimalust taastuvenergiate väljaarendamiseks, see puudutab ka energiavõrgustike kasutusele võtmist ja elektrienergia tootmist kui ka kütmis- ja jahutussüsteeme. arvame, et minevikus on energia olnud äh, kasulikult, äh, kasulik majandusele, kuid äh, sellega on seotud olnud ka probleeme ja praegusel hetkel on probleemiks ka olnud ka bioenergia kasutusele võtmine kas biomassi või biogaasi puhul. turg ei ole alati hea mehhanism selleks, et garanteerida ressursside head ärakasutust, nagu seda on näha ka põllumajandusmaa kasutamise juures või ka transpordivõrkude väljaarendamisel. ja lõpetuseks sooviksin öelda seda, et energiaüleminek ei ole mitte ainult tehnoloogiline, vaid ka sotsiaalne väljakutse, nagu seda eh, ütleme ühes muudatusettepanekus, mis loodetavasti võetakse vastu, me ei saa lubada, et eh, organiseerimatu üleminek vähendaks eh, tööalaseid garantiisid või lõpetaks töökohtade loomises energiasektoris. no sellega seoses, nagu ütlesime raportis, on oluline edasi liikuda sotsiaalpartnerite abiga ja taastuvenergia peab olema võimalik energiavaesuse vähendamiseks, eh, see peab kohanema turuolukorraga ja andma ka ühtlasi eh, eh, sotsiaalseid garantiisid. loodan, et tänane aru, tänane arutelu võimaldab meil parandada selle, selle olulise raporti sisu, aitäh! suur aitäh, lugupeetud kolleeg Lopes Bermejo ja nüüd teine raportöör, kolleeg Piiper, samuti viieks minutiks, vabandust, neljaks minutiks. suur aitäh, president, volinik, lugu täna on väga oluline päev, toimub Suurbritannias referendum ja see paneb meid mõtlema äh, lähimuspõhimõttele, bürokraatia vähendamisele, need on kõik need teemad, mida täna siin arutame parem energiatõhusus on samuti olukord, millest kõik võrdlevad keskkonna jaoks tähendab see seda, et sama energiaga äh, tekitatakse vähem CO2 ja muid saasteaineid. energiatõhusus tähendab ka vähem kulusid, energiavarustuskilgus äh, tähendab äh, ka, ka seda tähendab energiatõhusus, see on investeering Euroopa tulevikku, kui me asjale õigesti läheneme Äh, tulemused näitavad, et me kahekümnenda protse-, kahekümne protsendise säästu saavutame aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja mitte ainult se-, selle tõttu, et Euroopa seadusi on ellu rakendatud, sest tegelikult korralikult pole tehtud, aga energia äh, Äh, kasutamine on üldiselt vähenenud tänu Euroopa kodanike suhtumisele. Euroopa keskkonnasaavutused on olnud edukad, me oleme äh, CO2 äh, heitmete vähendamises esirinnas maailmas, samuti taastuvenergia kasutusele võtmisel ja energia kokkuhoidmisel aga äh, äh, selle eest maksavad tarbijad ka väga kõrget hinda. Äh, energiahinnad kodumajapidamistel ja keskmise suurusega ettevõtetel on kõrgemad kogu maailmas ja teiseks, energiamahukad tööstusharud võitlevad Euroopas selle nimel, et ellu jääda Äh, investeeringud äh, pole enam ammu piisavad, kolmandaks äh, bürokraatiat on kohutavalt palju, ökodisain, heitmete, erinevate hoonete energiatõhususe direktiiv, ETS, kõik need seadused, jah, nendeks on kõigil oma põhjus, aga nad mõjutavad ka üksteist vastastikku ja siin ei maksa unustada ka veel liikmesriikide energiapoliitikat. energeetika vallas on väga palju bürokraatiat ja see mõjutab ka heite saastekvootide hindu ja selle seetõttu kannatavad ettevõtted nende vigade eest, mida me oleme, meie oleme teinud, nemad peavad kandma üha uusi kulusid, daamid ja härrad, niimoodi asi edasi minna ei saa me peame tegelema energiatõhususe direktiiviga ja ma olen väga tänulik selle eest, et väga paljud olulised punktid siin on sees, et me läheme äh, äh, uuenduste vallas üha rohkem rõhutame äh, tõhusust ja mitte ainult säästmist. see direktiiv on samuti väga paindlik, nii et, et liikmesriikidel on stiimulid uute meetmete kasutusele võtmise ja samuti bürokraatia vähendamiseks nähakse ette sidusamat seadusandlust parlamendis oleme me enamuses seda meelt ja toetame seda. mina aga ei toeta seda neljakümne protsendist äh, säästukohustust. jutt ei käi siin praegu tõhususest, äh, jutt käib sellest, kuidas tarbijatele energiat pakkuda. me äh, suudame Äh, seda võib-olla saavutada, aga faktid näitavad midagi nõud. üheksakümnendatest aastatest ähm, on kasvuhoonegaaside heitmed ähm, kakskümmend viis protsenti vähenenud, samas meie SKT on nelikümmend kuus protsenti kasvanud, nii et, et äh, vähemate saasteainetega oleme peaaegu viiskümmend protsenti suutnud äh, rohkem toota, see on ju üsnagi tõhus tulemus Äh, ja kui me nüüd tahame veel nelikümmend protsenti mõjutada tarbimist, siis sellel ei ole reaalsusega mitte mingisugust pistmist ja seetõttu ma palun tungivalt kolleege sotsiaaldemokraatide ja liberaalide ridadest, toetage meie muudatusettepanekud, kus me oleme paika pannud selle võimaluse kolmkümmend, nelikümmend protsenti, aga mitte kui kohustusliku eesmärgi, vaid lihtsalt suunise Äh, me peaksime seadusandlike meetmete üle veel järele mõtlema, me peaksime mõtlema inimestele, ettevõtetele, et me peaksime nende usalduse tagasi saama. Euroopa on maailmas esirinnas äh, ja me tahame seda positsiooni täidata. aitäh variraportööride assistentidele, sekretäriaadile aitäh, kolleeg Piiper ja nüüd saab äh, volinik Kaniete nime, sõna komisjoni nimel suur tänu, president, lugupeetud daamid ja härrad. on suur heameel täna jälle siin teie ees olla, et rääkida ühest meie olulisemast aspektist meie energiapoliitikas ehk siis taastuvenergiast ja energiatõhususest. see näitab ka selles, seda, kui tähtsat rolli mängivad mõlemad meie kliimaeesmärkide täitmiseks, mis võeti vastu Pariisi tippkohtumisel. arutelu toimub väga õigel ajahetkel me vaatame parasjagu üle e-, energiatõhususe ja taastuvenergia ehm, direktiivid, mis, see ülevaatamine toimub aasta teises pooles. suur tänu teile raportite koostamise eest. kõigepealt alustan äh, härra Piiberi äh, raportist äh, energiatõhususe kohta. nagu te teate, valmistame ette direktiivide ülevaatust energiatõhususe kohta, energiatõhususe kohta hoonetes. eesmärgiks on eh, paika panna eh, eesmärgid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja olla kindel selles, et meil on olemas vahendid elumisteni jõudmiseks ning et me keskenduks eriti hoonetele eh, ja seda eriti sektorites, millel on suurim energiasäästmisvõime. me valmistame ette kõik, kõik need kontrolliprotsessid, millest ma rääkisin, olen täiesti nõus härra Piiperiga. on vaja rakendada äh, energiatõhususprintsiipi kõige esimesena meie energia- ja keskkonnapoliitikas. ütlen ka seda, et Euroopal on vaja selget eesmärki kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, mis on integreeritud meie õigusloomesse. see on oluline selleks, et saada selge sõnum investor- ja õigusloojatele et me pikas perspektiivis suudaks eesmärkidega ühele poole saada. kuid eh, see peaks minema veel kaugemale kui lihtsalt üks eesmärk. peame tõsiselt võtma ka seda, et eh, seadusi rakendatakse ja eh, täidetaks ning see, et see ning artikkel seitse saab olema selle kontrolliprotsessi keskmeks, sest äh, Ehm, me praegu on kontroll näidanud, et liikmesriigid on seda ehm, direktiivi äh, võtnud väga tõsiselt, et äh, jõuda kahe tuhande kahekümnendaks aastaks loodetud äh, kokkuhoiu eesmärkideni. loodetavasti see artikkel suudab viia selleni, et energiatõhususe, energiatõhusust rakendades suudetakse poole võrra energiat kokku hoida. me peame selle, seda tegema ka selleks, et äh, luua raamistik kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja täita meie ambitsioonikaid eesmärke. ja samuti on oluline investeerida rohkem hoonetesse, kus on suur äh, kokkuhoiuvõimalus, see on oluline sektor eh, mitte ainult eh, energia kokkuhoiu eesmärkide saavutamiseks, vaid tõhususe suurendamiseks ning samuti ka energiaarvete vähendamiseks ning eh, tervishoiu ohtude vähendamiseks. seega tuleb erilist tähelepanu pöörata just sellistele eesmärkidele. tahaksin keskenduda, tänada veel kord sellele, et raport ta, veel kord raportööri ning võtan tema eesmärke arvesse võtta meie ettepanekutesse eh, direktiivi ülevaatamiseks. see on oluline ka eh, taastuvenergia direktiivi ülevaatamiseks. praegusel hetkel on taastuvenergia osa kuusteist protsenti meie energia tootmisest. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eh, otsustasid liikmesriigid eesmärkidele lähemale liikuda kõikides riikides, välja arvatud üks minnakse, ollakse eesmärkidest eespool, üheksa on kahe tuhande kahekümnenda eesmärgid juba saavutanud äh, ning see peaks aitama meile fossiilkütuste kasutust vähendama, aga vähendada ka CO2 heitmeid. Äh, kuid on mõningates liikmesriikides vaja äh, suurendada jõupingutusi, et oma eesmärgide kõrgusel olla järgnevatel aastatel. sellega seoses oleme väga keskendunud sellele, et taastuvenergia direktiivi täidetakse ja oleme nõus Euroopa Parlamendiga selles osas. me peame vaatama ka kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsesse perioodi. E, taastuvenergia direktiiv on nende jõupingutuste keskmeks ja e, sellega seoses vaadatakse üle kogu e-, energiaturg ja nagu paljud teie seast palusid, kavatseme äh, luua tugeva õigusraamistiku, mis äh, annaks stabiilsuse ja garantii investoritele ja aitab meil tõhusalt oma eesmärkideni jõuda. soovime, et taastuda energiadirektiiv äh, ja uus energiaturu väljakujundamine ning emissiooni kauplemine oleks põhilised mootorid, mis aitaks meil suurendada investeeringuid, mis muudaks Euroopas selles, Euroopa selles sektoris suur, tähtsaimaks tegijaks. meil on vaja keskenduda ka paljudele eh, küsimustele, millele esitasite muudatusettepanekutes, näiteks seda, kuidas kõige paremini ära kasutada eh, oma potentsiooni eh, kütmis- ja jahutussüsteemides ning kuidas toetada tarbijate rolli. samuti tahame vähendada administratiivset halduskoormust Eh, mis vähendavad investeeringuid Euroopas ning eh, tahaksin teile tuua näite selle kohta, mis elemente me eh, arutame praegusel hetkel. soovime näiteks jõuda kahe tuhande kahekümnenda eesmärkide saavutamiseni, vaatame seega üle riiklikud eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. teiseks keskendume kolmele sektorile, mis aitavad meil eesmärkideni jõuda, elekter, kütmine, jahutussüsteemid ja transport, eriti jagame teie muret sellepärast et transpordisektoris e- on arengud nii aeglased. oluline punkt on ka e, taastuvenergia toetussüsteemide tugevdamine ning soovime arveseks ar ar käivitada turusüsteemi, mis aitaks toetada taastuvenergiaid koos riiklike abidega. soovime paremat turukujundust e, ning samuti tugevdada emissioonidega kauplemist, et see oleks suurimaks kasuks kogu Euroopale. selles raportis oleme näinud eh, ka, räägitakse bioenergia jätkusuutlikkus küsimus tekitab suurt huvi. komisjon üritab välja töötada eh, parandatud jätkusuutliku süsteemi biomassi ja biogaasi äh, valdkonnas ning äh, seda sellepärast, et tegemist on väga oluliste äh, küsimustega Euroopa turu jaoks. see aitab keskkonnamõjud vähendada ning aitab ühtlasi ka ära hoida liigseid halduskoormusi, eriti väikeste elektrijaamade omanikele. tahaksin rõhutada seda, et arutelu on meie jaoks väga oluline ning Euroopa Parlamendi panus on sellesse väga oluline. see aitab välja töötada ka tulevasi õigusloomelisi ettepanekuid ning tahaksin veel mainida ühte küsimust, mis on minu meelest väga oluline meie eesmärkide saavutamiseks. ma viitan siin sellele, et tuleb suurendada investeeringuid sellesse valdkonda. EFSI on andnud meile uued võimalused, mis tuleb mõistlikult ära kasutada. tahaksin esitada äh, üleskutse kohalikele omavalitsustele, riigivalitsustele, et nad seda vahendit võimalikult hästi kasutasid. ning lõpetuseks sooviksin öelda, et Euroopa Komisjon tänab eh, teid selle kahe raporti koostamise eest ja võite olla kindlad, et eh, meie järgmistes õigusloomulikestes ettepanekutes oleme ambitsioonikad ja teeme kõik selleks, et energiatõhusus ja taastuvenergiad oleks kaks mootorit, mis aitaks meil täita meie Pariisis võetud kohustusi ning aitab ka deskarboniseerida meie energiasüsteemi. loodan selleks teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, et see eesmärk oleks täidetav. aitäh, lugupeetud volinik Arias Kaniete ja nüüd saavad sõna komisjonide nimel sõna võtvad kolleegid ja kõigepealt keskkonnakomisjoni nimel proua Petiir üheks minutiks, palun. suur aitäh, lugupeetud president kõigepealt tahaksin tänada raportööri, tahaksin tänada teda väga hea koostöö eest. Euroopa Liidu liikmesriigid on heal teel, et saavutada need kohustuslikud eel, eesmärgid, mis on seatud taastuvenergia väljas aastaks kaks tuhat kakskümmend. me oleme väga palju teinud ära kütte- ja jahutussektoris, aga mulle valmistab muret transpordisektor Äh, investeeringute osas valitseb ebakindlus biokütuste olukorra tõttu ja ma sooviksin, et komisjon tuleks välja uue õigusloomealase ettepanekuga, äh, mis puudutab taastuvenergiaallikaid äh, ajajärguks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. tootjad vajavad selgeid tulevikuväljavaateid, ma pean siin silmas biokütuste tootjaid. ma näen, et lõppversioon ei sisalda komisjoni Äh, seisukohti äh, selles osas, mis puudutab äh, CO kahte ja metsandust. ma arvan, et see sektor saab anda oma panuse, see saab luua töökohti ja ka ajutisi töökohti ja see aitaks taastada Euroopa maapiirkondasid, aitäh! aitäh ja nüüd Regionaalarengu Komisjoni nimel kolleeg Omar Žee üheks minutiks. aitäh! president COP kakskümmend üks juhtis tähelepanu sellele, kuivõrd olulised on linnad ja regioonid eh, selleks, et eh, ühiskond hakkaks vähendama CO2 heitmeid. regikomisjoni jaoks on ühtekuuluvusfond vahend, mis saaks anda palju rohkem eh, seatud eesmärkide saavutamiseks ja taastuvenergiaallikate edendamiseks meie komisjon avaldab kahetsust, et eh, Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutusele võtmine taastuvenergiaallikate jaoks on toimunud ainult ühe koma ühe protsendi ulatuses eh, ajavahemikul kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja üks koma neli protsenti eh, järgmise perioodi jooksul ning seetõttu kutsumegi linnu ja Euroopa regioone üles kasutama kõiki vahendeid ja suurendama jõupingutusi ja mis puudutab äärepoolsemaid piirkondi, siis me arvame, et meil on vaja ka seal seada ambitsioonikad energiasõltumatuse eesmärgid. aitäh! aitäh ähm, äh,! härra Bogovitši ma ei näe ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Liise, kes võtab samuti sõna keskkonnakomisjoni nimel, palun Äh, Piiperi raporti kohta tahaksin öelda äh, Markus Piiperile aitäh ja kõigile teistele, kes raporti kallal tööd tegid. ITRE ENVI komisjoni seisukohtades on palju ühist, me soovime paindlikkust, er-, eriti artikkel seitse meetmete osas, me soovime äh, selgust äh, Äh, äh, selle direktiivi ettepanekud peaks mõlema kaugemale kui ainult aasta kaks tuhat kolmkümmend. Äh, meil on olnud mõlemates komisjonides arutelud eesmärkide üle, meie komisjon on toetanud neljakümmend protsenti, mina isiklikult üritan saavutada kompromissi, nelikümmend protsenti ma ise toetasin, aga see tegelikult ei ole väga realistlik, Rahvapartei leiab, et vähemalt kolmkümmend protsenti oleks see saavutatav eesmärk. ja siin peame pöörduma ka komisjoni poole, ma tean, et kas komisjonis käivad arutelud, et kas saaks üleüldse kahekümne seitsmest protsendist kaugemale minna. Ehm, härra Juncker on Euroopa Parlamendis rääkinud sellest, et tema toetab vähemalt kolmekümmend protsenti ja suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu kolleeg Liisele! nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad ja alustame härra Bensonist, kaks minutit kõneaega. suur tänu, härra esimees. ma ei äh, räägi, tahaksin rääkida kas-, taastuvenergia kasutuselevõttu käsitlevat arenguaruannet, ma tahaksin tänada proua Lopes Bermehot äh, üles näidatud koostöövalmiduse eest. Äh, see, need arutelud ei olnud sugugi kerged. Äh, loomulikult kõik olid seisukohal, aga lõpuks, et eesmärkide saavutamine on oluline, muidu ei ole nendest mingisugust kasu, aga on meie seas ka neid, kes tahavad kogu aeg eesmärke seada kõrgemale ja ei muuda oma seisukohti riigi ja valitsusjuhid äh, on aga ju kokku pannud äh, teatud eesmärgid ja võtnud endale kohustused need saavutada ja sellele tulekski keskenduda. Need äh, eesmärgid, mis on seatud aastaks kaks tuhat kolmkümmend, on kiiduväärt ja ma tõesti loodan, et need eesmärgid selleks aastaks ka saavutatakse. ja ärgem seda siis tänasel hääletusel unustagem. ühtlasi loodan ma et äh, taastuvenergia allikatele seatud eesmärgid vaadataks ka üle ja et me mõtleksime sellele, milline peaks olema see energiasegu, millega me tagaksime jätkusuutliku majanduskasvu, konkurentsivõime ja mille, millises kontekstis oleks võimalik töökohtade loomise jätkumine. oluline on pikaajaliste lahenduste leidmine ja me kindlasti peame kohanema muutuvate turuoludega. taastuvenergia hind peaks minema odavamaks, nii ettevõtetel kui ka tarbijatel oleks sellest palju kasu ja selles raportis on äh, viidatud äh, väga paljudele erinevatele asjasse puutuvatele aspektidele. Äh, energiaküsimused peaksid kindlasti olema ka partnerlepingutes sees meie kolmandate riikidega on tehtud mitmeid ettepanekuid taastuva energia edendamiseks, aga väga paljud nendest ettepanekutest on ebarealistlikud meie meelest ja ei ole mõistlikud. ja ma loodan, et me jõuame mingisugusele mõistlikule kom-, kompromissile. suur tänu, kolleeg Pohe, kaks minutit, palun. suur tänu, härra juhataja, daamid ja härrad, härra volinik kallid kolleegid, ma tahaksin tänada härra Piiperit ähm, koostöövalmiduse eest äh, selle raporti osas, mis puudutab energiatõhususe direktiivi rakendamist. praegune direktiiv on väga heaks aluseks meie kliima- ja energiaalaste eesmärkide saavutamiseks, nii nagu need on kirjas ka COP kahekümne ühe tippkohtumise lõppsõnas aga mõned puudujäägid sellest direktiivist tuleks veel eemaldada, nimelt äh, see on liiga paindlik selle paindlikkuse tulemuseks on see, et me oleme jäänud äh, maha oma eesmärkide täitmise kalendrist ja kui asjad lähevad niimoodi edasi nagu praegu, siis aastaks kaks tuhat kakskümmend me kahtekümmet protsenti ei saavuta. ITRE komisjoni kolleegid on selgelt öelnud, et meil on vaja selgemat raamistikku. ma tahaksin viidata selle raporti mm, olulistele aspektidele. kõigepealt see siduv nelikümmend protsenti energiatõhususe äh, eesmärgina, see on minu meelest väga oluline, parlament peaks seda toetama ja selgesõnaliselt toetama, sellepärast et kui me sellest eesmärgist taganeme, siis me põhimõtteliselt loobume sõltumatusest fossiilkütuse impordist. ja nüüd äh, küttevaesus, see jäi esialgsest versioonist välja, mul on väga hea meel, et sellest nüüd räägitakse see ettepanek peaks olema vastuvõetav nii komisjonile kui ka nõukogule, sest et nii komisjon kui ka valitsused peavad võtma selge positiivse seisukoha selles küsimuses. artikkel seitsme puhul vaja on selgeid öö, eesmärke liikmesriikide energiatõhususe tegevuskavadele ja siis äh, teiste määruste küsimus, mis mõjutavad äh, valdkonda. praegu on parlamendis arutusel heitkogustega kauplemise süsteem ja loomulikult on siin teatud kattuvusi, aga selle asemel, et mingisugust äh, konkurentsi tekitada nende määruste vahel, peaksime me siiski üritama leida ühisosa ja neid asju edasi arendama, sellepärast peab komisjon leidma sobiva lahenduse. suur tänu, kolleeg Poh. olete te aga valmis võtma vastu härra Kristo Foogu sinise kaardi küsimuse? palun, härra Kristo Foogu. suur tänu, härra juhataja. jah, ajad on rasked, sest et eh, need eesmärgid, mille, mille me oleme endale praegu seadnud, tuleks siiski ellu viia liikmesriigi tasandil. mikrofon kadus kõnelejalt. mikrofon, palun. härra juhataja ütleb, palun kasutage teist mikrofoni. suur tänu, härra juhataja. ma olen veendunud, juhataja et äh, selles debatis on äh, võrdsed äh, nii kliima kui ka energiaküsimused. energeetikast ei ole võimalik rääkida ilma kliimale tähelepanu pööramata. näiteks minu enda koduriigis Küpros põleb praegu kontrolli alt väljunud metsatulekahjud, need õhust, ohustavad härra juhataja ütleb, te peate esitama küsimuse sinise kaardi all kõnelejale, teil on kolmkümmend sekundit, teate seda, härra Kristoforu, ja juba see kolmkümmend sekundit ongi läbi. mikrofon, palun. kuidas me saaksime mobiliseeruda Euroopa Liiduna ja kuidas koondada Euroopa Liidu vahendeid äh, selle taha, et nii energeetika eesmärkide saavutamisele saavutame ka kliimaeesmärgid ja üritame või äh, vältida selliseid äh, katastroofe nagu metsatulekahjud näiteks Küprosel. kolleeg Pohe, palun. suur tänu. ma tegelikult mainisin äh, seda ja seda mainis vist ka, mm, olgem ausad, äh, volinik. osa meie kliimamuutuste vastasest võitlusest peaks äh, olema rahastatud Euroopa Investeerimispanga vahenditest ja see neljakümneprotsendine siduv eesmärk viibki selleni, et rohkem hakatakse kasutama taastuvaid energiaallikaid. kuigi ma täpselt ei tea, kuidas see on seotud metsatulekahjudega Küprosel, aga hea küll. suur tänu, kolleeg Pohe. nüüd äh, järgmisena saab sõna kolleeg Van Bossuvit suur tänu, juhataja kolleegid, täna on hääletusel kaks väga olulist äh, energiaalast raportit, kõigepealt energiatõhususe raport ja siis taastuvenergia kasutuselevõttu puudutav raport. ja kuigi liikmesriikide seas on saavutatud kokkulepe eesmärkide osas, tahab Euroopa Parlament äh, asjad seada ohtu, ähm, seades eesmärke, mis on ebarealistlikult kõrgel kõigepealt me peaksime keskenduma sellele, et energia kasu, tarbimist tuleks vähendada ja selles osas on väga palju võimalusi üle poole kasutatavast energiast läheb kütmise ja jahutussüsteemidele, väga palju sellest energiast läheb aga kaotsi läbi kehvade akende ja uste. kui me keskenduksime energiatõhususele, siis on sellest äh, kodanikel kõige kiiremini kasu ja äh, kasu tooksid ka investeeringud, mida tarbijad teeksid keskkonnasõbralikematesse energiaallikatesse. parlament minu meelest ei peaks esitama ebarealistlikke ja võimatuid eesmärke, jah, ambitsioonikas tuleb olla, aga samas mitte kaotada realistlikku lähenemist Need siduvad eesmärgid, mille taastuvenergiate puhul on välja pakkunud meie raportöör, ei ole realistlikud. selge, et on see, et mõned liikmesriigid peavad oma piiridest kaugemale minema, et need uued eesmärgid saavutada ja mis mõte siis sellistel siduvatel siseriiklikel eesmärkidel on. keskendugem siiski Euroopa-ülesele koostööle, aitäh! suur tänu, kolleeg Van Bossuit ja nüüd pooleteiseks minutiks sõna härra Herbrandil suur tänu, härra juhataja ja lubage mul alustada kahest energiaaruandest, mis hiljuti avalikustati. esimene ütleb, et tuule- ja päikeseenergia lämmatab fossiilkütused ja seal on kirjas, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, olid taastuvenergiasse tehtud investeeringud kaks korda suuremad kui fossiilkütustesse tehtud investeeringud. Mehhikos ja Marokos äh, võitsid suured lepingud taastuvenergia programmid, mitte sellepärast, et nad on taastuva energia programmid, vaid sellepärast, et nende poolt äh, pakutud hind oli kõige madalam ja siis on veel üks äh, aruanne, kus on kirjutatud, et Euroopa kaotab oma mainet taastuvenergia edendajana ja see on väga murettekitav aruanne üldse. eelmisel aastal olid Euroopas taastuvenergia investeeringud kakskümmend üks protsenti suisa väiksemad kui eelmistel perioodidel ülejäänud maailmas, aga tõusid, see on tõesti murettekitav. mida me näeme täna maailmas? me näeme ülemaailmset võidujooksu odava ja turvalise energia suunas ja, ja odav ja äh, turvaline on äh, taastuvenergia. ja mis on veel selle võidujooksu üks osa, on see, et see on keskkonnasõbralik suurepärane kõrvalnäht, kuid peamine eesmärk on odav ja taastuv energia. Oda-, odav ja turvaline energia peab ilmselt kõneleja silmas ja seda, selleks on taastuvenergia. mida meil siin kindlasti vaja ei ole, on konservatiivne lähenemine, me peame siis hoopis keskenduma ambitsioonikatele siduvatele eesmärgidele Euroopa-ülesele lähenemisele ja härra volinik, kui te septembrikuised ettepanekud ette valmistage, palun esitage tugevad, siduvad, ambitsioonikad eesmärgid, aitäh! ma nüüd täpselt ei tea, ütleb härra juhataja, kolleeg seal tagumistes ridades. kas teil on küsimus äh, meie kolleegile? ma vabandan, mul ei ole teie nime siin kohe ees äh, kolleeg Roope. ma olen täiesti nõus sellega, mida hetk tagasi öeldi. tõesti on vaja reguleerida seda valdkonda. aga Nord Stream kaks projekt, nagu te teate, on äh, käima lükatud ja kogub jõudu ja kuulda on, et kantsler Merkel äh, seda on isegi toetanud kas see ei tähenda ka seda, et meie kõige suuremad unelmad äh, jäävadki ainult paberile? ja kas Nor-, kui Nord Stream kaks Euroopasse jõuab, siis meil ei ole enam mõtet rääkida taastuvenergiatest. suur tänu, kolleeg Roope ja nüüd härra Kerber, nii. aitäh, härra juhataja. ma olen täiesti nõus äh, austatud kolleegiga, minu meelest Nord Stream ei ole just kõige nutikam projekt aga mis on veelgi murettekitavam, on see, et ähm, edasiminekut tõelise Euroopa energiaühenduse äh, suunas äh, seda aeglustab Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused. meil on kakskümmend kaheksa erinevat energiaturgu, me peame keskenduma odavale, puhtale ja turvalisele energiale ja see on see äh, rõhuasetus, mille peab tegema Euroopa. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Benito Siluaga. tere hommikust kõigile, lugupeetud kolleegid ja volinik, enne energiast äh, rääkimist tahaksin öelda, et äh, meeldiv üllatus on näha teid siin täiskogul, äh, kuhu väga raske on teid saada siia, kus äh, koalitsioon annab teile võimaluse teil mitte rääkida, sest teist räägitakse pigem pidevalt seoses korruptsiooniga. ja me oleme sellega harjunud juba, kui juttu käib Rahvaparteist. järgmine kord, kui te siia tulete, siis palun äh, olge nii kena ja äh, rääkige ausalt ja avameelselt ka fraktsioonide küsimustele, sest suletud uste taga tulla ettevalmistatud vastute, vastustega ei ka, ei äh, kaota ära kahtluseid. väga tore on see, et Hispaanias äh, inimesed saaks, kes ei, kellel ei ole salaarveid Panamas, saaks äh, ka otsustada. miks on see oluline, sest meil on vaja ambitsioonikat energiapoliitikat, mis oleks meie ülesannete kõrgusel. energiatõhusus peaks olema siduv ja kohustuslik kõigi liikmesriikide jaoks. sellepärast äh, on meil vaja sellist taastuvenergia direktiivi, mis annaks äh, stabiilse raamistiku selle energiasüsteemi arenguseks, erinevalt sellest, mida teeb Hispaania valitsus oma päikesemaksuga Eh, nagu seda öeldi ka teisipäeval meie eh, petitsioonikomisjonis. meil on vaja demokraatlikud eh, valimisi, nagu meil on vaja ka demokraatliku energiasüsteemi vahetamist. suur tänu. ma tahaksin peatada arutelud. nimelt ma tahaksin tervitada Saharovi